Micro, please. Mikrofon, palun. Η συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δανειστές suur aitäh, lugupeetud president, see lepe, mille valitsused ja võlausaldajad nüüd kokku panevad eh, sellel ülemkogul, eh, toob endaga kaasa järgneva, eh, järgnevad karmid meetmed ja Syriza valitsus Äh, ütles, et ta tõmbab tükkideks selle memorandumi, kuid ähm, äh, nüüd äh, on olukord selline, et ega valitsus ei maksa selle kõige eest, kodanikud maksavad selle eest kõrget hinda, kodanikud peavad rohkem panustama, koru, kodanikud peavad leppima oma pensionide ja palkade ja sissetulekute kärbetega valitsus ütleb, et me peame liituma reaalse maailmaga, aga nemad kirjeldavad reaalset maailma selliselt, et seal on rohkem kannatusi, rohkem raskusi ja rohkem kärpeid, rohkem kasinust. me ei saa jätkata selle memorandumi teel. me peame arvestama asjaoluga, et Äh, me peame olukorda muutma. enne kui ma annan sõna komisjoni esimesele asepresidendile ja proua Kalina Lukasevitsale, on mul hea meel teile teatada, et tele, parlamendi delegatsioon Indias äh, on siin meie rõdul külastajate hulgas ja ma tervitan India delegatsiooni südamest guidata dall'onorevole presidente Lok eh, Sabah. Lok Sabah on nende juht ning see delegatsioon on täna siin äh, meie presidendi kutsel selleks, et äh, tugevdada kahe parlamendi vahelisi suhteid. India parlament ja Euroopa Parlamendi äh, suhted on saanud alguse juba kaheksakümne kuuendal aastal, India on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt olulisem, meil on strateegiline partnerlus, mis kahe tuhande neljandal aastal loodi, meie delegatsioon Indiaga suhetes on viinud läbi erinevaid külaskäike Indiasse, märtsis märtsikuus, sel aastal oli viimane visiit